Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Daamid ja härrad, palun veel kord võtke kõik istet. alustame hääletamisega ühe minuti pärast Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Hästi, nüüd läheme hääletamise juurde ja esimene raport on Gabrieli raport. nimeline hääletus